järgu alguses parlamendile. kui teil märkusi ei ole, siis äh, täna vastu võetud resolutsioonid edastatakse resolutsioonis määratud osapooltele. Euroopa Parlamendi osaistungjärk on lõppenud, soovin teile kõikidele ohutut koduteed